esindada Cathy Ashtonit debatis Ukraina kohta. Ähm, minu jaoks on see privileeg ja ka hea võimalus äh, rääkida Ukrainaga sõlmitud uuest lepingust, äh, mis puudutab perioodi kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani Val d'Uchessis toimus äh, president äh, Janukovitši, äh, president Barroso ja Van Rompuy osalusel tippkohtumine kahekümne teisel novembril ja me rääkisime ka vabakaubanduslepingust lähemas tulevikus ja täiendavatest ambitsioonidest meie kahepoolsetes suhetes, meie arutelu oli väga siiras ja ma usun, et meie suhted on nüüd äh, õigel teel, muutuvad järjest konkreetsemaks, me, kohtumisel võeti vastu tegevusplaan, mis puudutas partnerlus- ja koostöölepingut ning inimeste vaba liikumist, ja pro-, programm siis või koostööprogramm võimaldab Ukrainal osaleda Euroopa Liidu programmides. samuti otsustati alustada eh, läbirääkimisi tulevase assotsiatsioonilepingu osas. Eh, Ukraina on osaline Euroopa Liidu naabruspoliitikas ning täna õhtul lõpetati kahepoolsed läbirääkimised, mis võimaldavad, võimaldavad toetada Ukraina liikmelisust ja partnerlust NATO-ga ning ka Venemaa osalust WTO-s. me tervitasime mitmeid reforme, mis on Ukrainas läbi viidud, kõigepealt Äh, avalike hanke osas, mis on väga oluline korruptsioonivastases võitluses, samuti on sõlmitud leping Rahvusvahelise Valuutafondiga ning alustatud reforme energiasektoris. Ukraina valitsusel on hästi õnnestunud riigis olukorda stabiliseerida ja loomulikult on see tähtis aga meid teeb murelikuks ikkagi see, et äh, äh, me oleme kuulnud põhivabaduste rikkumisest. kõige murettekitavamad kaebused puudutavad äh, ühinemisvabadust, ajakirjandusvabadust, sõnavabadust. Ukraina põhiseaduskohus tühistas äh, kahe tuhande neljanda aasta oranži revolutsiooni käigus vastu võetud põhiseaduse, seega äh, siis anti küll ja nüüd antakse presidendile järjest rohkem võimu, see tähendab seda, et osalusdemokraatia on ohus, sellise protsessi eesmärk on luua või peaks olema luua võimude tasakaal, mis vastab Euroopa standarditele. see oli ka veebruaris avaldatud resolutsiooni teemaks. põhiseaduskohus on ka võtnud vastu otsuse, mis puudutas praeguse parlamendi mandaati tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta otsus näeb ette parlamendi jaoks nelja-aastast mandaati, aga praegu öeldi, et äh, kuna parlament valiti kahe tuhande neljanda aasta äh, põhiseaduse jõusoleku ajal, on parlamendi mandaat viis aastat. Ukraina on vaja põhiseadusreformi, mis oleks avatud selle asemel, et võetaks vastu olukorrast sõltuvalt öö, otsuseid. Ukrainas on toimunud mitmeid valit-, valimisi viimastel aastal, aastatel, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele, aga kahetsusväärne on see, et kolmekümne esimese oktoobri kohalik kohalikke valimisi kritiseeris enamik vaatlejaid Is. isegi tehnilise ja protseduurilise aspekti osas oli te tegemist sammuga tagasi. inimõigused, põhiõigused on Euroopa Liidu liikmesriikidele väga olulised põhimõtteid, sel, nende osas järeleandmisi ei tehta tehta ja seda ei tehta ka selliste partnerite puhul nagu Ukraina. Ukraina ja Euroopa Liidu assotsieerumise seisukohast on see väga oluline, seda toonitati ka esmaspäeval toimunud kohtumisel ning me jätkame selgesõnaliselt samade nõudmiste esitamist. tänan suur tänu, härra volinik. ja mina peaksin olema järgmine kõneleja. kuid äh, kuna härra Brock kõneleb minust paremini, annan sõna talle. austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid tahaksin tänada teid selle avalduse eest kõrge esindaja nimel. mul ei ole midagi teie, eriti teie avaldusele lisada. erinevatel põhjustel, mis on seotud parlamentaarse stabiilsusega ja on selge see, et reformide üle on siiski otsustatud, see on teretulnud. viimased parlamendivalimised äh, olid küll äh, õiglased, aga kohalikud valimised seetõttu mitte, kui me räägime siin opositsiooni võimalustest valimisnimekirju moodustada, siis äh, need olid piiratud, samuti julgeolekuteenistus teostab järelevalvet äh, konstitutsioonikohtu üle ja saab otsustada kohtunike üle, äh, see on selge näitaja sellest, et ohus on äh, põhiõigused. ka üks teine oluline asi, mida ma tahaksin mainida, on Euroopa perspektiiv Ukraina Ukra, Euroopa perspektiiv, kuid esmaspäevasel tippkohtumisel tehti pikki, suuri edusamme ja ma arvan, et kriitilised edusammud ei tohiks sõltuda viisa liberaliseerimise arengust, pikemad arengud sõltuvad äh, pigem äh, laiapõhjalise vabakaubanduspiirkonna arengutest, see tooks Ukraina lähemale Euroopa Liidule. mitte ainult äh, poliitiline, vaid ka majanduslik tulevik Ukraina jaoks on Euroopas, pigem Euroopa turg on märkimisväärselt huvitavam Ukraina seisukohast kui Venemaa turg, aga ma arvan, et me peaksime, lugupeetud daamid ja härrad, siin selgelt välja tooma, et lähenemise arengud on nii meie enda huvides kui ka Ukraina huvides ja positiivsed arengud Ukrainas teenivad ka meie huve. suur tänu, härra Prokk ja järgmisena härra Severin, palun. sotsiaaldemokraatide nimel. Ukraina äh, Euroopa Liidu suhteid äh, võib ka kajastada äh, tsitaadiga ärge äh, küsige, mida Ukraina võib teha Euroopa Liidu jaoks, vaid küsige, mida Euroopa Liit võib teha Ukraina jaoks äh, selleks, et Ukrainast tuleks Euroopa projekti äh, usaldusväärne sammas Ukra-, lähenemine Ukrainale peaks olema tasakaalustatud, strateegiline ja faktipõhine ja ma arvan, et need tingimusi täitsid ka hiljutised tipp, kohtumise tulemused ja ma tahaksin tänada volinik, et ta on meie lähenemist hästi kajastanud. tasakaalustatud peab olema meie lähenemine nõuete ja abi osas. me peame arvesse võtma ka sisepoliitilisi vastuolusid ja rakendama samu standardeid erinevate erakordade puhul, ükskõik, kas need meile meeldivad või mitte. ja me peame lähtuma tõenditest, tõend-, mitte kuulujuttudest, me peame toetama poliitikaid, mis võimaldavad Euro-, Ukrainal integreerida Euroopa poliitikat, Euroopa poliitikaid ja mitte konfronteeruda oma naabritega ja meie kompromiss ei ole võib-olla täiuslik, kuid suurepära-, kuid siiski korralik kajastus meie seisukohtadest, me peame paluma kõikidel Ukraina poliitilistel öö, öö, osapooltel kasut-, kasutada, mitte kasutada ära seda resolutsiooni, me tahaksime saata kõikidele poliitikutele Ukrainas sõnumi, et on viimane aeg ühineda, leppida kokku rahvuslikus tegevuskavas, viia läbi kauaoodatud reformid, saavutada poliitilised tulemused, mis aitaksid Ukraina rahvale äh, luua võimalused paremaks tulevikuks Euroopa integratsiooni nimel me ei peaks äh, Ukrainas sisevastuolusid muutuma rahv-, muutma rahvusvahelisteks, äh, tegutsegem koos ja tulevik on meie kõigi kätes, suur tänu! suur tänu, härra kolleeg Severin ja ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Valean, palun! Yes, suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, austatud volinik, väga huvitav on näha, et Ukraina tõuseb meie päevakorda ikka ja jälle ja loodetavasti see näitab, et meie suhted on arenemas. ma usun, et mõlemad pooled suhtuvad suhetesse pragmaatiliselt ja austades üksteist, me püüame leida ühiseid huvisid, mõista üksteise erinevusi ja see aitab meil luua ausa koostöö. ma hindan Ukraina liidrite hiljutist avaldust mis aitab äh, meil natukene hajutada meie hirmu, et Ukraina liigub Euroopast eemale, kuid äh, me ei tahaks, et Ukrainast saaks tüliõuna Euroopa Liidu poliitiliste perede vahele, nii äh, nagu on tekkinud tüli Ukraina poliitiliste perede vahel me ei pea otsustama siin, kes on parem, kas valitsuse erakonnad või opositsioon, oluline on Ukraina kodanike demokraatlik tulevik ja, ja demokraatlik äh, jõukus nii-öelda me peame tagama juurdepääsu meie programmidele ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste jätkumise mul on väga hea meel, et vabakaubanduspiirkonna läbirääkimised on edasi liikunud, siiski on jäänud ära väga palju, on jäänud teha väga palju reformide osas, kuid me peaksime juba saavutatud eh, siiski tunnustama ja kui avalike hanke reformid läbi võeti, võeti, vastu võeti sel aastal, siis neid tuleks rakendada ka jalgpalli meistrivõistluste osas ja uued äh, fiskaaleeskirjad ei peaks äh, muutma, muutuma koormaks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. kuid äh, ma rõhutaksin, et mitte meie ei pea ütlema Ukrainale, mida nemad peavad tegema, mida ne-, nemad peavad tegema meie heaks, vaid oluline on see, mida Ukraina teeb enda hüve, huvides, sellepärast et nii põhiseaduslikud kui ka majanduslikud reformid teenivad Ukraina kodanike huve suur tänu, kolleeg Valean ja järgmisena äh, Roheliste ja Euroopa Vabariigi fraktsiooni nimel kolleeg Haams. suur tänu, härra president, kallid kolleegid äh, viie, viimastel päevadel Kiievis äh, ja mitmetes teistes Ukraina linnades on korraldatud mitmeid proteste, kümned tuhanded, sajad tuhanded, tuhanded Ukraina kodanikud on kogunenud tänavatele, et protesteerida maksuseaduste vastu, mis nende arvates on ebaõiglased. ja kui meie resolutsioon on üldsegi kellelegi suunatud, siis kindlasti peab see olema suunatud Ukraina kodanikele Ukraina kodanikele, kes oma protestiavalduste abil püüavad tagada demokraatlike arengute jätkumise Ukrainas. meie resolutsioon kajastab hirmu demokraatia arengute pärast ja seesama resolutsioon on ka suunatud valitsusele ja ametivõimudele, pidades silmas neid samu proteste ja ma siin mõtlen just äh, kohaliku tasandi ametivõimu, sellised protestiavaldused peavad igal juhul olema lubatud ja paistab, et ka homme sajad tuhanded äh, ukrainlased kogunevad Kiievi tänavatele. ma tunnen teatavat pinget neid sündmusi jälgides ja need valmistavad mulle muret. kallid kolleegid, viimaste päevade jooksul on valitsus näidanud, et kogunemisvabadus siiski on olemas Ukrainas ja loodetavasti see nii ka jääb. ma arvan, et on väga hea, et me jõudsime ühisresolutsiooni osas kokkuleppele ja oleks suur viga Ukraina arengute seisukohast, kui tulevikus vasakpoolsed meie kojas hoiaksid omaette ja parempoolsed hoiaksid Timoš-, Timošenko poole näiteks ma arvan, et sellised äh, lõhed ei aitaks kaasa demokraatia arengule Ukrainas äh, Nüüd, kui isegi siis, kui me võtame selle resolutsiooni vastu pärast äh, tippkohtumist, siis pidades silmas neid meeleavaldusi, pidades silmas ukrainlaste muresid maksureformide küsimustes, on meie resolutsioonil kaalu ja näit-, see näitab, et me ei ole unustanud ära Kiievi ja, Kiievit ja Ukrainat ja ma loodan, et ka tulevikus saame teha koostööd selles olulises küsimuses ka komisjoniga, tegemist on riigiga, kes on meile nii lähedane ja loodetavasti saame tegutseda nendega solidaarsuses. suur tänu, proua Harms, ütleb president ja järgmisena Euroopa konservatiivide reformistide nimel härra Koval, poolteist minutit. Äh. suur tänu härra president. Äh, viimaste pa-, viimase paari nädala jooksul on äh, Euroopa Parlamendis olnud väga huvitavaid arutelusid Ukraina tuleviku teemadel noh, ja ma olen kindel, et Ukraina jälgib tähelepanelikult seda, mida me siin ütleme. seetõttu me peaksime äh, käsitlema oma resolutsiooni kui kirja, mitte, mitte kui kirja ka ühele või teisele erakonnale, vaid kui kirja, sõnumit, mille me saadame ukrainlastele. see on kiri, kus me kõneleme äh, meie huvidest, äh, kus me pöördume nende poole naabritena, kes äh, tervitavad ukrainlasi. ma tänan proua Harmsi just eelöeldud sõnade eest proua Harms teab väga hästi, mida öelda. valimised, äh, valimiste standardid ei olnud vastuvõetavad, need ei olnud ideaalsed, kuid äh, Ukrainal on siiski võimalus ja me tahame Ukrainat toetada, nii et me peaksime ennekõike tooma välja äh, positiivsed arengud, mitte ainult majanduse valdkonnas, kui vaid ka poliitilises valdkonnas. Euroopa uks on Ukraina jaoks lahti ja see oli ka Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumise teemaks. on tore, et me täna saame välja tuua seda, et meil ei ole ühe või teise erakonna resolutsiooni, tegemist on resolutsiooniga, mille võtsime vastu ühiselt ja see on suunatud kõigile ukrainlastele. suur tänu, härra Koval, ütleb president ja järgmisena anname üheks minutiks sõna Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete ja Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsiooni nimel härra Kovatšekile. suur tänu, härra president, austatud kolleegid, kui me räägime Ukrainast, siis Euroopa Liidu tavakodanikule kargab kohe pähe härra Krõtško poksija, kes kõiki võidab, aga tegelikult ka on äh, Äh, Ukraina äh, väga võidukas majanduse valdkonnast on transiitriigiks äh, nafta, gaasi osas ja idapartnerluse riikide jaoks on Ukraina kindlasti kõige olulisem tegija üldse ja seetõttu ma tervitaksin meie resolutsiooni ja ka tippkohtumise tulemusi. Ukraina ukrainlased moodustavad suure osa Euroopa Liidu riikide välistööjõust ja sellega on seotud mitmesugused äh, äh, rasked asjaolud, viisad, mis on seotud viisadega, korruptsiooniga ja nii edasi, äh, ma tahaksin välja tuua ka seda, et kohalistel, kohalikel valimistel tegelikult suuri tehnilisi probleeme ei olnud, nagu ütlevad mitmedki jälgijad ja ma leian, et meie tänane resolutsioon on hästi tasakaalustatud kompromiss, ma toetan seda. suur tänu, härra Kolatšek ja järgmisena EFD fraktsiooni nimel härra Pelder de vele soms ongelooflijke onregelmatigheden. suur tänu. valimistel ja eriti kohalikel valimistel, mis hiljuti toimusid Ukrainas, oli mitmeid rikkumisi. me teame, et mitmel pool oli vaja täiendavat viia äh, hääletus läbi, samuti koostati, tehti koopiaid mingi, mingitest dokumentidest, äh, opositsioonile ei antud piisavalt võimalusi ja kõik, kõiki ne-, neid rikkumisi tuleb tõsiselt võtta, kui tegemist on mingisuguste autoritaarsete tendentsidega, siis peame me oma selge seisukoha välja ütlema, sest äh, me soovime ju suhteid demokraatliku reformimeelse riigiga. Teie, härra volinik, rääkisite küll siin äh, palju head, aga mulle tundub, et asjad ei liigu selles suunas. härra Pihl, ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta härra Möltser. me kõik teame, et Ukraina on üks äh, suuri naabruspoliit-, suurimaid naabruspoliitika riike ja see Ukrainal on suur potentsiaal Euroopa Liidu jaoks tulevikus. Euroopa Liidu jaoks on tegemist väga olulise partneriga, kuid paistab, et poliitiliselt Ukraina on kaugenemas Euroopa Liidust kohalikel valimistel. saavutas ta val-, saavutas valimiserakond edu, aga samas oli, andis, andsid valimised ka tulemust, tunnistust Euroopa Liidu läbikukkumisest, Euroopa Liidu populaarsus väheneb Euroop-, Ukraina kodanikud tahavad äh, Euroopa Liidult kasu saada, aga mitte äh, niivõrd Euroopa Liidu liikmeks saada, Ukraina tahab äh, olla meie Ukrai-, võrdne partner ja ta saab, ja sedasama soovib ka Venemaa. nii et ma arvan, et me peaksime Ukrainasse suhtuma kui võrdsesse partnerisse me peame andma Ukrainale võimaluse järgnevate aastate jooksul ise areneda ja siis andma neile otsuse, võimaluse otsustada, kas nad soovivad läheneda Euroopa Liidule või jääda sõltumatuks. suur tänu, härra Möltser, ütleb härra president. ja järgmisena härra Kaalar, kaks minutit. suur tänu, härra president Euroopa ja Ukraina koostööl on suur potentsiaal, seda näitas ka tippkohtumine viisasüsteemi liberaliseerimise ja vabakaubanduspiirkonna läbirääkimised olid suurepäraseks näiteks sellest ja oma kompromissresolutsioonis äh, oleme me toonud välja erinevaid elemente ja on mitmeid positiivseid elemente, kuid äh, lõppkokkuvõttes me peame ootama ära, kas reformipaketid ja siiani vastu võetud reformialgatused ka praktikas vilja kannavad. volinik mainis siin avalike hangete ref-, reforme, aga selles osas võeti vastu suur erand, nimelt avalike hankereformi eeskirjadest jäi välja kõik Euroopa jalgpalli meistrivõistlusi puudutav, kes siis sealt selle kaudu oma taskuid täidab, ma arvan, et me kõik mõistame seda. ma tahaksin tänada härra volinikku selle eest, et härra volinik rääkis meediavabadusest, kogunemisvabadus, vabadusest, sõnavabadusest ja mainis, et kohalikud valimised olid sammukeseks tagasi Äh, just selline on ka meie äh, seisukoht äh, Euroopa Rahvaparteis ja me arvame, me peaksime selle selgelt välja ütlema. härra Severin ütles, et me ei peaks muutma sisekonflikte rahvusvahelisteks. ja ma arvan, et see on suurepärane, see on suurepärane moodus ütlemaks, et me ei peaks sekkuma teiste riikide siseasjadesse nii öeldi selle kohta vanasti ja ma arvan, et siin me peaksime püüdma veenda seda riiki Euroopale lähenema ja me peaksime sellele riigile lähenema lähtuvalt äh, Euroopa mõõdupuust ja nagu proua Harms ütles, ma arvan, et me peaksime Äh, tegema Ukrainaga tihedat koostööd, jälgima Euroopa Liidu arengut iseäranis äh, demokraatia ja inimõiguste küsimustes, me arvame, et tagurlik poliitika ei peaks neid väärtusi ohtu seadma, suur tänu, härra Kaaler ütleb, härra president, ja järgmisena härra Svoboda, poolteist minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, olgem ausad, oranž revolutsioon kahjuks ei saavutanud seda, mida see oleks pidanud saavutama. Jušenko, Timošenko äh, vastuolud äh, on üheks süüdlaseks äh, ja paraku kohalikud valimised jällegi ei saavutanud tulemusi, mida me oleksime oodanud, ei toetanud, ei tugevdanud Euroopa Liidu perspektiivi ja see on ka Ukraina rahvale üsna selge. olgem ausad, nagu härra Severin ütles, ja härra Prokk, ma siin äh, jääksin eri seisukohale. Teie räägite äh, Timošenkoga, nagu meie räägime oma sõpradega äh, erakondadest ja ma arvan, et me peaksime oligarhid jätma kõrvale, me peaksime liikuma demokraatia teel edasi. me ei peaks sekkuma parlamendi töösse, püüdma seda ja meie ülesandeks on aidata tagada, et õigusküsimustes saavutatakse Euroopa standardid. proua Haamson jääb kuskile vahepeale, ehkki rohelised tavaliselt ei jää öö, meil siin vahepeale või kuskile keskmesse, ma arvan, et aga meie kõigi ühiseks eesmärgiks on aidata, et Ukraina oleks koos, Ukraina arengud oleksid koos Euroopa väärtustega, Euroopa õiguslike standarditega me oleme kritiseerinud seda, et valimised ei läinud hästi, püüdkem aga tagada, et Timošenko kes on opositsioonis, tegutseb konstruktiivselt ja et sedasama teeb härra Janukovitš. suur tänu, härra Svoboda ja härra Migalski, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, kordaksin härra Severini sõnu, kes äh, ütles midagi väga olulist, nimelt ütles ta, et me peaksime vaatama, mida meie saame teha Ukraina heaks, mitte mida äh, Ukraina saaks teha meie heaks ja ma ära, ma tahaksin tänada härra Severini nende sõnade eest, just nimelt see on meie ülesanne. valimised ei läinud väga hästi Ukrainas kui me läheneme sellele küsimusele meie standarditest lähtuvalt, äh, oli teatavaid kõrvalekaldeid, aga proua Harmsil on õigus, kui proua Harms ütles, et meie ülesandeks ei ole siinkohal äh, mitte peamiselt äh, vaadata tagasi, ja äh, toetada ühte või teist erakonda, me peaksime vaatama, mida soovivad ukrainlased, mida soovime meie, sellepärast et Ukraina lõimimine Euroopa Liiduga on Euroopa Liidu huvides, aga see on ka Ukraina kodanike huvides. ja mina leian, et et äh, kui me tahame midagi võimatut ukrainlastest, äh, siis äh, see ei oleks mõistlik. meie kojas on väga liberaalsete suhtumistega inimesi inimõiguste küsimustes ja nii edasi Äh, ja sellised inimesed äh, suhtuvad liberaalselt oma äh, strateegilistesse partneritesse, aga väga rangelt ukrainlastesse ja Ukrainasse ja lähtuvalt sellest, milliste poliitiliste erakondadega parasjagu kontakte sõlmitakse, ma arvan, et kõige olulisem meie jaoks on Euroopa ja Ukraina kõige tihedamad suhted kõige olulisemal kohal. ja järgmisena härra Campbell-Benham härra president, ma tean Ukrainat, olen käinud äh, Krimmis, olen käinud äh, Kiievis, äh, koguna Tšetšenko ja Tšisko kunstiteoseid. ukrainlased on südamlikud, lahked inimesed, aga poliitiliselt ma tahaksin suhtuda see Ukrainasse ettevaatlikult, sellepärast et Ukraina on tõmmatud, viskleb kahe jõu vahel, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel ja Venemaa tunneb sellest äh, Äh, selle riigi vastu huvi, see on otsekui nende tagahoov ja kui me võtame nüüd Sevastopoli laevastiku küsimuse Musta mere piirkonna, siis äh, NATO-ga liitumine oleks üheks löögiks Vene karule. Para-, parunes Ashtoni kohmakas käitumine võib tekitada pingeid ja Ukraina surumine Euroopa Liitu äh, oleks samuti kahjulik. ma arvan, et Ukraina äh, peaks olema uhke, sõltumatu Euroopa Liidu väline riik. suur tänu ja järgmisena kolleeg Tšegedi. suur tänu, president, kallid kolleegid äh, ma arvan, et me kõik oleme õhu, ühel nõul selles, et Ukraina oma rahvaarvu ja suurusega on Euroopa Liidule võtmepartneriks, strateegiliseks partneriks, aga resolutsioonis on minu arvates puudu kaks asja. esiteks on välja jäetud Ukraina rahvusvähemused, kuuskümmend, kuuskümmend viis äh, protsenti elanikkonnast on äh, Äh, ukrainlased, aga seal on ka ungarlasi, tatarlasi, venelasi, kes elavad äh, Ukrainas. ma tahaksin, et see resolutsioon sisaldaks ka meie nõudmisi, mis puudutab rahvusvähemusi, nende haridust, rahvuskeeltes ja samuti kultuuripärandi säärik-, säilitamist näiteks äh, Karpaatide piirkonnas, kus hävitati hiljuti monumente. me ei äh, võta piisava rangusega sõna samuti ka nende äh, väärkasutuste vastu, mis olid valimistel. ja nüüd kolleeg Zarevski, kaks minutit Ukraina Euroopa Liidu suhetes oli väga oluline nädal. tulemused olid positiivsed. esiteks esmaspäeval, tippkohtumise ajal lõime koos teekaardi, äh, mis viib viisarežiimi liberaliseerimiseni. homme hääletame minu arvates väga head resolutsiooni eelnõud Euroopa Parlamendis, mis avab uksed tulevasele koostööle Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. see annab uusi võimalusi ja võimekusi ja lõpetab ühe väga olulise arutelu Euroopa Parlamendis on väga hea, et me oleme leidnud kompromissi, et me räägime ühel häälel, et me ei räägi ainult konkreetsete parteidega Ukrainas, mitte ainult äh, Janukovitši või Tõmošenkoga, vaid me räägime Ukraina rahvaga, juhatame neid, kuidas saavutada tulevast liikmelisust Euroopa Liidus. see on äh, väga oluline. me saame ka hinnata Ukraina valitsuse tegevust äh, lähtuvalt nende saavutustest. Äh, tegemist on valitsusega, kes on esimesena teinud reforme suhetes IMF-iga ja nendel reformidel on kahtlemata positiivne mõju majandusele me mäletame ka seda patiseisu, mis on Ukrainas viimased paar aastat valitsenud ja nüüd on võimalik sealt edasi minna. samal ajal aga räägib Ukraina oma ambitsioonidest saada Euroopa Liidu liikmeks, nii et me peame viitama seoses sellega ka äh, valimisteaegsetele rikkumistele. aitäh, härra Zalevski, järgmisena kolleeg Zivjets poolteist minutit. aitäh, täna me räägime hoopis äh, teistsuguses atmosfääris. emotsioonid on taandunud ja sõnad peegeldavad reaalsust paremini. on hea, et parlament soovib rääkida ühel häälel, kuigi alati ei tule see meil väga hästi välja. resolutsioon äh, puudutab demokraatia kvaliteeti, seda, kuidas seda hinnata Ukraina kontekstis. see on suunatud nii sinistele kui oranžidele. sellepärast, et võimul on vaheldumisi nii oranžid kui sinised ja ma tahaksin, et president Janukovitš, peaminister ja regioonide partei mõistaksid, et nemad vastutavad ka Maidani äh, tulemuste või mälestuste säilitamise üle, see toimus juba mitu aastat tagasi. aga Julia Timošenko puhul, kes on opositsiooni näoks, ma tahaksin, et ta mõistaks, et opositsioon ei tähenda ainult soovi saada võimule, see tähendab ka valmisolekut välja pakkuda alternatiive äh, mida inimesed suudaksid omaks võtta. kui inimesed mõistavad, et Ukraina vajab julgust, siis oleme meie olnud edukad, sellepärast et meie oleme neid toetanud. see oli Vitali Klitško, mitte Viktor Klitšo, Klitško, äh, mitte see poksija, Ukrainas on kaks tuntud Klitškot muuseas suur tänu, kolleeg Sivets, järgmiseks äh, kolleeg Kelam, kaks minutit, palun. suur tänu, president. üks Nõukogude Liidu kokkuvarisemise olulisematest äh, tulemustest oli sõltumatu Ukraina teke. see on riik, keda me peame Euroopa kogukonna tulevaseks liikmeks ma saan ainult tervitada, et president Janukovitš ja uus parlament on kinnitanud äh, neid soove Euroopaga liituda, sellepärast et tõeliselt sõltumatu ja demokraatlik Ukraina, mis oleks vaba öö, äh, korruptsioonist, mis põhineks õigusriigil, on, oleks ja on stabiilsusfaktor kogu mandri jaoks täielikult sõltumatu Ukrainata on võimatu ette kujutada täielikult demokraatlikku Venemaad. eile sai kuus aastat oranži revolutsiooni algkuupäevast. kahjuks selle muudatuse äh, potentsiaal on raisku läinud, kuid tänu demokraatlike protestijate võidule detsembris kaks tuhat neli loodi usaldusväärsus äh, mitmeparteilistele valimistele ja vabale ajakirjandusele. Euroopa Parlament oma äh, resolutsiooniga väljendab äh, paha, kurvastust selle üle, et on sagenenud sõnumid selle kohta, et erinevad põhivabadused, sealhulgas ajakirjandusvabadus, on ohtu sattunud oluline sõnum uuele valitsusele on järgmine. Euroopa on avatud kõikides koostöövaldkondades, aga selle koostöö hinnaks on see, et me ei pane kunagi silmi kinni põhiõiguste rikkumiste eest. me tahaksime, et suhted Ukrainaga oleksid avameelsed, pidevad ja sõbralikud. on kahetsusväärne, et kuus aastat hiljem ei suuda uus eliit, eliit ikkagi veel mõista, et et äh, oranž revolutsioon väljendas tegelikult rahva tahet. selle revolutsiooni tulemustega kohanemine äh, tuleks Ukraina ühiskonna sidususele ainult kasuks. suur tänu, kolleeg Kelam, järgmisena kolleeg Kolarska-Povinska, kaks minutit. suur tänu, härra president ma ei hakka rääkima sellest, mida meie peaksime tegema Ukraina heaks või Ukraina meie heaks, aga ma tahaksin rääkida sellest, mida Ukraina äh, tahab teha enda jaoks. Ukraina tahab integreeruda Euroopa Liiduga, aga me kuuleme ka põhiõiguste rikkumistest. viimasel ajal oleme kuulnud, et äh, ajakirjanikud defi-, defi- telejaamast on kaevanud oma õiguste piiramise üle ja oleme kuulnud ka sõltumatest sõltumatutest allikatest, et kuuekümne viiest planeeritud reformist on ellu viidud ainult neli. Ukraina parlamendi debatis siinses debatis tähendab, äh, on mõnikord välja öeldud, et kui me Ukrainat noomime, siis me seame tõkkeid nende Euroopa äh, Liiduga liitumise teele ja on arvatud, et me ei tohiks Ukrainat kritiseerida, vaid pigem ainult äh, kiita, aga mina arvan, et me ei tohiks seda teha demokraatlike väärtuste arvelt. peame rääkima väärtustest ja valitsus peaks rääkima ka reformidest. me peaksime pahandama põhiõiguste rikkumiste üle ja meil peavad olema instrumendid demokraatia äh, propageerimiseks. mul on hea meel, et me oleme allkirjastanud äh, protokolli, mille kohaselt on Ukrainal juurdepääs teatud meie programmidele ja samuti, et me liberaliseerime Liiba režiimi, aga Ukraina ise peab need reformid läbi viima. aitäh. kol-, proua Kolarska-Bobinskale, nüüd äh, vaba mikrofon, aga kolleeg Svoboda on siin, ma ütlen kohe, et meil on seitseteist äh, sõnasoovijat. tundub, et äh, soovijaid on rohkem, aga kui me ootasime, aga kõigepealt härra Kozlovski, palun. E, aitäh, eesistuja. kallid kolleegid, oktoobri täiskogu istungjärgul rõhutati, et Ukraina suhteid tuleks käsitleda Euroopa Liidu ähm, Ukraina ministrite kohtumise kohalike valimiste ja tippkohtumiste kontekstis. ka mind kohalikud valimised panid äh, muretsema äh,. valimisseadust muudeti kolm kuud äh, enne valimisi ja tühistati kahe tuhande neljanda aasta põhiseadus, see viitas, et ukrainlastel ei ole äh, Äh, õiguskorra stabiilsust. ka rikkumised valimiste ajal tekitavad kõhklusi äh, demokraatia standardite osas. samuti tuleb vähendada äh, korruptsiooni ja tõhustada avalikku haldust, aga ma loodan, et meie resolutsioon aitab Ukrainal jätkata majandus- ja institutsionaalseid reforme. järgmisena kolleeg Plinkovitš suur tänu, härra president, kompromissresolutsioon Ukraina kohta on väga oluline nii Ukraina rahva jaoks, aga ka Euroopa Liidu kodanikele. Ukraina on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner just naabruspoliitika tõttu ja seetõttu on oluline jätkata koostööd iseäranis tegeleda viisarežiimi lihtsustamisega Euro. Euroopa Komisjon on esitanud viisarežiimi äh, liberaliseerimise kava, aga äh, tuleb välja töötada ka vabakaubanduse kava. me peame otsima paremaid äh, suhtlusvõimalusi naabritega ja me peame mõistma, et Ukrainaga suhete arendamiseks on meil vaja aega, me, me ei saa ainult kritiseerida Ukrainat, vaid peame tal lõimima Euroopa perekonda. suur tänu, proua Blinkevitš-Juute. ja nüüd Siiri Oviir, palun. tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid. Ukraina on ennustatavalt ennustamatu

külastas Ukrainat. ma tulin tagasi segaste tunnetega, me nägime protestijaid, me nägime mitmesuguseid rikkumisi ja ka, eh, ka mitmeid häid märke. ma mõistan, eh, mida te rääkisite põhiseaduse, põhiseaduskohtu otsusest seoses eh, parlamendi mandaadiga ja muide, Ukrainas elab ka väga palju bulgaarlasi, kes minu meelest võiksid olla Euroopa mõttekandjaks Ukrainas me soovime ka, et need samad inimesed, kes on võib-olla kolmsada aastat tagasi juba välja rännanud oma kodumaalt, saaksid viisavabalt tagasi oma kunagisele, kunagiste juurte juurde, juurde.. tänan järgmine kõneleja, palun. suur tänu. alles hiljuti oli Ukraina võrreldes teiste idapartneritega liidripositsioonil nii majandus kui äh, õigusreformide osas, aga seoses hiljutiste mure, muredega peame me väljendama selgelt rahulolematust selles osas, mis puudutab julgeolekuteenistuse tegevust, sest praegu on sattunud ohtu meedia ja vabaühenduste sõltumatus. samuti peame me toetama jätkuvalt integratsiooniprotsessi. me saame kasutada prääniku ja piitsa poliitikat, aga ikkagi rohkem peaks meil olema präänikuid varuks. arvan, et Ukraina liikmelisus Euroopa Liidus on meie strateegiline eesmärk ja selle puhul tuleb ka õigeid meetmeid kasutada. suur tänu, proua Andrik Jeene ja järgmine kõneleja, palun. härra Mirski, suur tänu. mul on üks küsimus kolleegidele. miks meil täna seda Ukraina resolutsiooni vaja on? me peame abistama uut valitsust, aga mida me tegelikult soovime teha, kas me soovime sekkuda enne, kui kui kohalikud valimised on toimunud, kas äh, meie tahame otsustada nende eest, enne kui nad ise otsustavad, milline nende olukord on? ma kuulen siin, et olukord Ukrainas on väga raske. see ei ole päris nii. me peaksime fakte õigesti kajastama ja seetõttu me peame olema ka, suhtuma ka oma resolutsioonide vastuvõtmisse väga tõsiselt. suur tänu, härra Mirski! ja proua Bassescu on viimane kõneleja, palun suur tänu, härra president. tänase arutelu väga oluline aspekt on kriitika kohalike valimiste läbipaistvuse kohta, valimiste kohta, mis toimusid kolmekümne esimesel oktoobril. räägiti valitsuse mõjust vabale meediale, salateenistuste rollist, opositsiooni rollist. Ukraina aga jääb ikka võtmepartneriks Euroopa Liidule ning tervitan Ukraina demokraatlikke arenguid, mida toonitati ka esmaspäevasel tippkohtumisel. partnerlussuhted Ukrainaga on loomulikud ka Romaania, Rumeenia jaoks. vaadake, mis juhtus Moldovas ka Ukrainaga soovitakse nüüd vastavalt Euroopa standarditele uut piirilepingut ning samuti tuleb sõlmida, sõlmida ka viisavabadusleping Ukrainaga. suur tänu, proua Pasescu. selleks, et debatt kokku võtta, annan sõna volinik Teguhtile, palun suur tänu, härra president. ma tahaksin kõigepealt vastata sellele küsimusele, mis mulle esitas proua Valern. see puudutas avalike hankete seadust. kui see seadus vastu võeti, siis me tervitasime seda, aga sellele järgnenud muudatused ei vastanud meie standarditele see on seotud ka meie toetusega Ukraina energiasektorile ja nüüd austatud parlamendiliikmed, ma tervitan teie mõtteid selle kohta, milline peaks olema analüüs Ukraina olukorra kohta. mulle tundub, et see analüüs peegeldub teie resolutsioonis, mida hakatakse homme hääletama, ja teie, Euroopa Parlament, saate kindlasti mõjutada liikmesriikide kokkulepet suhete põhimõttelise al-,